Hello everyone, if you can take your seats, we can start the meeting. tere kõigile, äh, palun teil oma kohtadele asuda, et saaksime koosolekuga alustada. kui olete päevakorraga nõus, siis loeme selle vastuvõetuks. nagu tavaliselt, siis tänast koosolekut kantakse ka internetis otse üle. ja tõlge on meil kahekümne kahes keeles Teil on kaustades ka koordinaatorite otsused kahekümne viiendast septembrist. ütlen ka paar sõna eelarve muudatusettepanekute hääletuste tulemuste kohta. tuletan meelde, et ITRE hääletas kolmandal septembril eelarve muudatusettepanekute üle. me soovisime oluliste eelarveridade suurendamist, mis on ITRE pädevuses ja eelarvekomisjon hääletas kõigi muudatusettepanekute üle esimesel oktoobril ning tulemused on interkomisjoni jaoks üsna rahuldavad. arvestades seda, kui palju komisjon pani ette suurendada eelarvet teadustöö, VKE-de energia ja IKT kohta ning kui täiskogu järgib seda järgmisel nädalal, siis selline suurepärane pakett annab meile kui parlamendile hea seisukoha äh, eelarve läbirääkimistel. ma loodan, et äh, liikmesriike õnnestub veenda, et meil on vaja märkimisväärset eelarvet teadustöö jaoks. kooskõlas äh, kodukorra reegliga kaks neli üks on parlamendi juristlingvistid Äh, koostanud äh, paranduse ettepaneku ettevõtlusstatistika määrusesse ning saatnud selle ITRE komisjonile, kes on vastutav komisjon. ja sekretäriaat saatis kõigis keeltes teksti välja üheteistkümnendal oktoobril. paranduse põhjuseks on see, et äh, ajaliste piirangute tõttu ei olnud meile juristi, juristlingvistide kinnitust, enne kui parlament teksti vastu võttis eelmise ametiaja lõpus ning äh, parandusettepaneku vastuvõtmise menetlus on järgmine. kui komisjon vastuväiteid ei esita pärast praegust teatamist, siis esitatakse parandusettepanek täiskogule ja täiskogul räägitakse sellest kahekümne esimesel oktoobril ning see loetakse vastuvõetuks välja arvatud et äh, juhul, kui mõni poliitiline fraktsioon või kolmkümmend kaheksa liiget soovivad, et selle üle hääletatakse. ning lisaks kinnitaksime ka äh, tänase koosoleku lõpus äh, eelmise koosoleku protokolli. nüüd tervitaksin härra Klaus-Dieter Borchardi, kes on Energia peadirektoraadi asepeadirektor Euroopa Komisjonist ja tervitame teda on meie tänaseks esimeseks arvamuste vahetuseks, et rääkida ühishuviprojektide delegeeritud õigusaktist. tuletan meelde, et ühishuviprojektid on olulised äh, taristuvaldkondade projektid, mis ühendavad Euroopa Liidu riikide energiasüsteeme. Nende eesmärk on saav-, aidata Euroopa Liidul saavutada oma energiapoliitika ja kliimaeesmärke ning teha seda strateegiliste energiataristute prioriteet, esmatähtsate koridoride kaudu. määruse kohaselt koostab komisjon iga kahe aasta tagant uue ühishuviprojektide loetelu, mis võetakse vastu delegeeritud õigusakti kaudu. eelmine liidu loetelu äh, avalikustati novembris kaks tuhat seitseteist ning nüüd oleme komisjoni kutsunud siia, et nad räägiksid meile Äh, kuidas praegu äh, asjad on arenenud seoses uue loetelu koostamisega. Äh, tuletan meelde, et kui komisjon delegeeritud akti vastu võtab, siis esitatakse see parlamendile ja nõukogule ülevaatamiseks ja parlamendil on siis aega kaks kuud esitada vastuväiteid loetelule, kui seda on vaja ning delegeeritud akt jõustub alles siis, kui see järelevalveperiood on lõppenud see on meie komisjonile väga huvipakkuv valdkond ja aitäh äh, äh, peadirektorile ja asepeadirektorile, et nad eile meile loetelu juba saatsid. ning kindlasti on väga huvitav äh, teie tehniline sissejuhatus sellesse loetelusse ning äh, võib-olla annate meile ka mõningaid kommentaare selle kohta, milline saab olema ajakava, äh, mis järgneb loetelu vastuvõtmisele. ja nüüd ilma pikema viivituseta annan teile sõna. suur aitäh, esinaine, ja tere hommikust kõigile! suur aitäh, et olete mind kutsunud siia rääkima Euroopa Liidu ühishuviprojektide loetelust nagu juba kuulsime, siis eile õhtul saadeti Euroopa Parlamendile vastavad dokumendid. loomulikult äh, me ei hakka siin asja üksikasjalikult arutama, vaid ma arvan, et meil äh, tuleb edaspidi võimalusi rääkida äh, asjast põhjalikumalt. tahtsin sissejuhatuseks teile lihtsalt rääkida sellest, kui oluline see protsess on ja millised äh, on selle loetelu äh, protsessi tulemused olnud. ma tahaksin jätta piisavalt palju aega ka mõttevahetuseks, sest äh, ma arvan, et teile pakub kõige rohkem huvi saada vastuseid oma küsimustele. alustaksin mõningate slaididega. ma juhin siin tähelepanu sellele, kui oluline äh, on ühishuviprojektide nimekiri energiasüsteemidele ja kui oluline see on meie taristu jaoks. taristu on meie energiasüsteemide alustala ning äh, loomulikult energiavõrgustikud on osa äh, energiapoliitikast ja see peab muutuma aja jooksul, kui muutub ka poliitika aga siinkohal tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et taristu kui süsteemi selgroog peab täitma energiapoliitika kolme eesmärki. kõigepealt jätkusuutlikkus. seega taristu peab teenima ka taastuvenergia osakaalu suurendamise eesmärki samas peab see tagama ka energiaga varustatuse kindluse. meil peab olema õige taristu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kes äh, saavad kasutada seda võimalust tarbida energiat, mida neil on vaja elektri, kütte, jahutuse ja muude eesmärkide jaoks ning äh, kolmandaks on konkurentsivõime ja lisaksin siia juurde ka äh, taskukohasuse. loomulikult me võime ette kujutada täiuslikku äh, energiataristut, mis on väga kulukas ja alati on keegi, kes peab selle eest maksma ning me teame, kes need on, need on tarbijad, võrgu kasutajad siis me peame loomulikult tagama, et kui me arendame taristut, siis me peame alati uurima kõige kulutõhusamaid variante. miks on meil aga nii suur huvi äh, projektide lisamise vastu sellesse ühishuviprojekti loetelusse? meil on neli peamist põhjust. esiteks, ühishuviprojektide, BCI projektide Äh, loetelu äh, projektid saavad kiirendatud äh, loamenetluse osaliseks. see tähendab, et kõik load tulevad ühest kontaktpunktist ning need tuleks anda kolme koma viie aast-, kolme ja poole aasta jooksul. teiseks on meil eriline regulatiivne raamistik, mis muudab rakendamise lihtsamaks meil on seatud eeltingimus, et äh, vähemalt kaks liikmesriiki peavad äh, nõustuma selle äh, taristu projektiga, mis kõrvaldab võimaluse, et meil on mingisugused poliitilised takistused selle projekti rakendamiseks. ning viimaseks on kõige olulisem aspekt ehk siis Euroopa Liidu finantstugi siin on meil otsene seos BCI äh, ja Euroopa ühendamise rahastu vahel. meil on võimalik äh, rahastuseks heaks kiita projekt ähm, äh, Euroopa ühendamise rahastust, kui see on eelnevalt ühishuviprojektide loetelusse kantud. et te saaksite aimu sellest, mida me oleme viimaste aastate jooksul teinud, siis me oleme rahastanud äh, uuringuid äh, näit-, äh, kahe koma ühe miljardi euro väärtuses, meil on kuuskümmend viis maagaasiga seotud projekti ühe koma viie miljardi euro väärtuses, meil oli neli tegevust arukate võrkude teemal summas sada kolmkümmend neli miljonit eurot ning siis ka CO2 taristu projektid, äh, mis võtsid üheksa koma seitse miljonit eurot. see on eelhinnang, nagu te teate, siis meil on üks aasta veel alles. järgmine aasta on viimane ning äh, siis me peame ootama lihtsalt uut äh, MFF-i perioodi järgmiseks on äh, slaidil kokkuvõte nende projektide valimise kohta. väga oluline on aru saada, et see on äh, ilmselgelt alt üles lähenemine. ühishuviprojektide arendamine saab alguse piirkondlikest gruppidest, kes koguvad materjali, koostavad kriteeriumid, äh, loovad metodoloogia ning kõike seda üle-euroopaliste energiavõrkude määruse raamistikus. ning selles TEN-E määruses on kirjas, millised on need olulised kriteeriumid, ehk siis turuhinnang, konkurentsivõime suurendamine, varustatuse kindlustus ja need on need kriteeriumid, mida tuleks kasutada Äh, hindamisel äh, koostööplatvormi kaudu, mida me kasutame. piirkondlikud äh, grupid koostavad loetelude ettepaneku pikkade arutelude tulemusena ning seejärel saadetakse see otsustuskogusse. piirkondlikes gruppides peetakse ka esimene arutelu ülioluliste projektide kohta kuigi meil on üsna palju äh, ühist arusaama nende loetelude osas, siis alati on meil ka projekte, äh, mis on väga äh, uhked, aga mille läbiviimise eesmärk ei ole tingimata üle-euroopaliste energiavõrkude määruses sätestatud, vaid neil on muud põhjused, mida tuleb siis põhjalikumalt arutada piirkondlik grupp arutab seejärel, mis äh, projektid esitatakse otsustavale kogule. otsustav kogu koostab liikmesriikide mm, ministeeriumite esindajatest ning üks orul-, keeruline aspekt on see, et äh, see otsustav kogu peab äh, otsuse vastu võtma konsensuse alusel ning seda peaksime analüüsima. nagu öeldud, siis meil on projektid, millel on kindlasti poliitiline olulisus äh, mõningate liikmesriikide jaoks, seda pole veel küll juhtunud, aga teoreetiliselt on võimalik, et oluline, vastuoluline äh, projekt võib äh, tuua otsustusprotsessis kaasa suluseisu ja siis tuleb uurida, kuidas sellest olukorrast välja saada. võib-olla oleks meil vaja sellel tasandil ka kaasaegsemat, otsesemat protsessi. nagu öeldud, siis kaks nädalat tagasi toimuski meil selle otsustava kogu koosolek, meil õnnestus konsensus, konsensusele jõuda kõikide projektide osas. seega see probleem on pigem teoreetiline nüüd äh, järgmiseks, mida me oleme aja jooksul teinud, ma seda joonist ei hakka teile kõigile lahti seletama, aga ma tahtsin teile näidata, et äh, alates koostööplatvormist kuni piirkondlike gruppide otsustava koguni on meil väga avatud ja läbipaistev protsess meil on hulgaliselt kohtumisi erinevate sidusrühmadega, meil on äh, veebstriimitud koosolekud ja konsultatsioonid. pärast meie eelmist konsultatsiooni kolmanda loetelu üle on meil olnud väga palju äh, osalust ka parlamendiliikmete poolt ja see on vägagi tervitatav. nüüd äh, neljanda ühishuviprojektide loetelu kõige olulisemad punktid. graafikul te näete, kuidas äh, on, äh, milline on olnud areng kolmanda ja neljanda loetelu vahel. nagu öeldud, siis äh, projektide arv on vähenenud kolmteist projekti, sada viiskümmend üks projekti võrreldes varasema saja seitsmekümne kolmega. selle põhjuseks on, et et äh, mar-, esimest korda me nõudsime komisjonina, et kõik projektid, kus ei ole toimunud mingisugust edasiminekut või viimase kahe-nelja aasta jooksul on olnud väga vähe protsessi, tuleks loetelust eemaldada. see näitab selgelt, et selle projekti arendamisega on mingisuguseid probleeme projekti loetelust eemaldamine ei tähenda, et seda ei võiks uuesti loetelusse lisada, kui aeg on selleks küps. aga me ei tohiks seda projekti äh, hoida loetelus, teades, et äh, neid projekte ei hakata järgmise kahe aasta jooksul arendada, arendama kui me vaatame, kuidas projektide arvu vähendamine on integreeritud erinevatesse energiataristu projektidesse, siis meil on veidi vähenenud äh, elektriprojektid neli protsenti, maagaasi äh, projekte on äh, vähendatud loetelus neljakümne protsendi võrra, meil on suurenenud arukate võrkude projektid, kahjuks on see arv endiselt väga väike seega, kui me läheme kahest projektist nelja projektini, siis suurenemine ongi viiskümmend protsenti ja siis on meil CO2 võrkude äh, projektide arv suurenenud kakskümmend viis protsenti. järgmisel slaidil on üsna sama vaade, aga siin me näeme, milline on suhe maagaasi nuti-, arukate võrkude ja CO2 võrkude projektide vahel. me oleme algusest peale öelnud, kui me hakkasime parlamendis maagaasiprojekte kaitsma, et äh, kuna suures osas projektides on maagaasi äh, projektid süsteemi toodud ning siis me liigume lihtsalt edasi teises suunas, siis äh, me näeme seda just neljandas loetelus et see suhe on neljandas äh, loetelus äh, kolm ühele võrreldes kaks ühele suhtega eelmises loetelus ning ma arvan, et see suundumus jätkub ka tulevikus. seda ma tahtsingi teile sissejuhatuseks rääkida ja ma arvan, et me peaksime kasutama nüüd aega arvamuste vahetuseks ja ootan huviga teie küsimusi, aitäh! okei okay,, thank you very much! aitäh! esimeses voorus palun küsimusi esitada äh, koordinaatoritel ning seejärel annan sõna teistele parlamendiliikmetele. ja kõigepealt saab sõna proua Carvalho. suur aitäh ettekande eest, suur aitäh ka proua esinaisele väga hea, et see slaid jäi ekraanile, ma ei tea, kas meil on ka paberil versioon, sellepärast et slaidil on väga raske näha neid äh, numbreid ja see on väga oluline slaid, mis võrdleb äh, praegust uut loetelu eelmise loeteluga. ma tean kahjuks, et äh, Euroopa Parlamendi roll selles protsessis on vähenenud aga me hindaksime väga, kui me oleksime rohkem kaasatud ja saaksime rohkem informatsiooni kogu protsessi kohta. minu teine küsimus puudutab just nende projektide jaotust. eelmisel slaidil oli kirjas, et arukate võrkude projektide hulk on äh, muutunud viiskümmend protsenti ja CO2 võrkude projektide arv on suurenenud kakskümmend viis protsenti. ma olen ülikoolis professor ja kui ma selliseid arve näen, siis mul on alati arvamus, et nad üritavad mulle jätta vale mulje. sest oluline on just see järgmine slaid, kus me näeme, et meil on väga vähe äh, arukate võrkude ja CO2 võrkude projekte kõige suurem hulk projekte on elektri ja maagaasiga seotud. ja see muudatus, mis on aset leidnud, ei ole piisav, kui me läheme nullist üheni, siis äh, protsentuaalselt on see tohutu kasv, aga reaalsuses ei ole see tegelikult mitte midagi. see ongi minu põhiargument. me peame ühiskonnas vähendama äh, fossiilkütuste tarbimist seega, kuidas teie näete ette edaspidi sellise projektide loetelu koostamist, nii et see võtaks arvesse ka ühiskonna rohestamist ning kliimamuutustega võitlemist, seega palju on vaja veel teha. ja millisena te kujutate ette parlamendi rolli tulevikus? isegi kui see ei ole tugev formaalne roll, siis meil võiks ikkagi olla äh, tõhusam dialoog. Need projektid on üliolulised, nad on ambitsioonikad ja ka parlamendi äh, eesmärgid äh, selles valdkonnas on ambitsioonikad. aitäh ja härra Gonzales Corsares! Señor director general adjunto, le voy a leer la carta asepeadirektor. ma loen ette kirja, mis saadeti minu äh, fraktsioonile kolmeteistkümnendal veebruaril praeguse voliniku poolt. seal on kirjas, et ta on valmis kaasama parlamenti tihedamalt protsessi enne seda, kui loetelu äh, võetakse lõplikult vastu komisjoni poolt selleks, et me saaksime määrata taristu prioriteedid Euroopa Liidu ühiskonna jaoks. seda silmas pidades tahaksin ma, et äh, selle komisjoni liikmed oleksid kaasatud olulistes piirkondlikes äh, kohtumistes, seda eelkõige arvestades äh, kõrgetasemelisi ministrite kohtumisi Äh, kirja lõpus oli ka äh, heatahtlik tervitus, aga nähes seda lühikest nimekirja ning seda, kuidas komisjon äh, asjaga tegutseb, siis mulle tundub, et seda lubadust ei ole täidetud. sama vähe on läbipaistvust, sama vähe on kaasatust nagu varem. välja arvatud assistentide kohtumised. kui me vaatame praegust ühishuviprojektide loetelu, siis on hulga fossiilkütuste taristute ettepanekuid, mis ei ole kooskõlas CO2 heite vähendamisega. nüüd on meile esitatud loetelu, mis, kus on vähem seost fossiilkütustega ja on vähem äh, maagaasiprojektide rahastamist. aga mis puudutab rahastamise taset, siis kas te võiksite meile rääkida, kuidas on eelarve jaotunud elektri- ja maagaasiprojektide vahel selles loetelus? teiseks ja minu viimane küsimus. Te rõhutate, kui edukas on olnud äh, Prantsusmaal energiaühendusvõrk. Te räägite kahekümne, kahe koma kaheksa protsendi tõusust ja eesmärkidest, mis meil kahe tuhande kahekümnendaks aastast on, aga meil on eelmine eesmärk ikka veel jõus. Uh, suur tänu selle sissejuhatuse eest ja loomulikult äh, see, et me dokumendid saime hilja eile õhtul muudab üsna raskeks äh, nende kommenteerimise praegusel hetkel, aga eks me siis saame tagasi pöörduda teie juurde hiljem pärast konkreetsemate kommentaaridega. tahtsin teile lihtsalt kinnitada, et kindlasti teeme seda ning ähm, pöördume teie poole hiljem tagasi. kõigepealt siis äh, üle-Euroopaline energiavõrgustik teie slaidil, äh, mis oli Euroopa energiapoliitika südames loomulikult selline lähenemisviis on igati õige ja korrektne aga minu küsimus teile oleks, et äh, kuidas on lood nende kriteeriumite ülevaatamisega? me rääkisime sellest, me leppisime selle üle kokku äh, CEF määrusega seoses kevadel ja tegelikult võib öelda, et äh, neid suuniseid üle vaadates tahtsime saavutada teistsuguse tasakaalu fossiilkütuste ning taastuvkütuste vahel. minu arvates siis Äh, kui me vaatame need suunised üle, siis on tasakaal muutunud ja seda tasakaalu muutust on vaja. minu esimene küsimus sellest tulenevalt on teile, et kuidas on sellega lood ning kuidas see hüpoteetiliselt mõjutab seda nimekirja, millest täna rääkisime. ehk siis äh, nende suuniste ülevaatamine. ja teiseks, me kõik ootame, millega, millise komisjoni, milline on komisjoni äh, tegevus esimese saja ametipäeva jooksul ja, ja me kõik ootame huviga proua van der Laieni ambitsioonide teostamist energia- ja kliimapoliitika valdkonnas. kas komisjon on läbi viinud kliimamõju hinnangud selle olulise portfelli raames, kuidas me saame kanda hoolt selle eest, et see üüratute projektide portfell vastab meie kliimaambitsioonidele, mis on meie kõigi ühised ambitsioonid ning kuidas kanname hoolt selle eest, et, ähm, et seda on arvesse võetud. põhimõtteliselt, kui üks suur osa sinu portfellist äh, on kaetud äh, nafta ning gaasiga, sõltumatul nende osakaalust, äh, siis võib tekkida olukord, et kümne-viieteist aasta jooksul on meie tegevus ähm, vastupidine sellele, millised on meie ambitsioonid teises valdkonnas. rahaliselt palun ja härra Plass aitäh ja härra Paltšov, võib-olla võiksime seda viimast slaidi uuesti vaadata. kõigepealt äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, öeldi, et äh, me ei saa mitte midagi enam ehitada, mis toob süsinikdioksiid, toodab süsinikdioksiidi heitmeid, aga nüüd ehitame endiselt selliseid taristuid, taristuprojekte. kuidas te seda põhjendate? Te juba selgitasite, et äh, gaasiprojektide arv on vähenemas. rääkisite kolm äh, ühele vahekorrast ja kui ma õigesti aru saan, siis üks koma viis miljardit läheb gaasi ja äh, üle miljardi jääb ka elektrisse, üks koma kolm miljardit, et võib-olla on tegemist siis vahekorraga üks ühele, mitte kolm ühele. nii et teie slaid võib-olla on pisut eksitav. siis ähm, see nõue, et soovitatakse rohkem eh, vahendeid eh, suunata elektriühise huvi projektidesse, kuidas see on, on TNI määrusega kooskõlas? rääkisite neljast kriteeriumist, kestlikkus oli üks nendest kriteeriumitest, aga mida see täpselt tähendab konkreetselt selles protsessis? ja TNI määruse ülevaatamisega seoses, mida plaanite? kas sellega jõutakse järgmisete ühishuviprojektide jaoks õigel ajal ühele poole ja kas tuleb mingi Euroopa tasandi kliimamõju hinnang, kas võetakse arvesse ka Euroopa Liidu väliseid mõjuhinnanguid ja kuidas on see ühishuviprojektide nimekiri kooskõlas sellega, mida on vaja kliimamuutusega toime tulemiseks? vähemalt kuuskümmend viis protsenti CO kahe heitmete vähendamist aastaks kaks tuhat kolmkümmend on vajalik, ütlevad teadlased ja Euroopa Komisjon on rääkinud siin viiekümne viiest protsendist ainult nimekirjas on mitmeid äh, nii-öelda üsnagi värvikaid projekte, kui nii võib öelda. ja kui me, ma tean isiklikult, et Horvaatia projekti puhul aga sidusrühmadega piisavalt ei konsulteeritud, kas me võime kanda hoolt selle eest, et uue määruse puhul sellised projektid ei satu ühishuviprojektide nimekirja? ja ma panen nüüd kella tööle, et teistel kolleegidel oleks ka võimalik sõna saada. härra Borja. suur tänu. tahaksin küsida härra Pohhardilt järgmist. mis puudutab Küprost ja lõunakoridori äh, lõimimist meie taristuvõrgustikku, siis mis te arvate, millised on äh, mitmekesistamise võimalused äh, keskpikas perspektiivis selles valdkonnas? ja kas te arvate, et äh, nendesse võrgustikesse suunatakse piisavalt palju raha? väga head ja, hea ja konkreetne küsimus, härra Krasnodebski, palun. suur tänu aitäh, et tuletasite meile meelde, mis on selle, mis on nende projektide eesmärk. loomulikult varustuskindlus ja tuletame siis siin meelde, et me tegeleme siin ITRE komisjonis tööstusega me ja tööstuspoliitikaga ja me kõik teame, et taristu ehitamine võtab aega eelmisel ametiajal siin kojas tegelesime gaasi, gaasivarustuse, gaasi öö, ähm, varustuskindlusega. tuletaksin kolleegidele meelde, et gaas ja elekter ei pruugi teineteist välistada paljudes riikides asendatakse varasemad elektrijaamad just gaasitaristuga, nii et kliimaeesmärke võib saavutada ka, ka sel moel. minu küsimus teile oleks järgmine. kas need projektid, millesse oleme investeerinud viimase viie aasta jooksul, rakenduvad ka uute ambitsioonide keskkonnas. oleme ühes paketis just äh, terve paketi meetmeid vastu võtnud ja juba seame oma pilgud äh, uute eesmärkide suunas silmapiiril. siin räägitakse energiavarustuskindlusest, äh, varustuskindlusest üldse ning võib öelda, et see eesmärk võib sattuda ohtu. mina tahaksin teada, kas see, mida me oleme teinud, mida me praegu teeme, Äh, jõustub ka tulevikus. proua Ernst, palun. suur tänu. ausalt, see nimekiri on pikk, kõikehõlmav ning äh, selle kättesaamine äh, eelmisel õhtul hilja ja siis pärast seda peame selle vastu võtma ja heaks kiitma delegeeritud aktina minu meelest on selline lähenemisviis lihtsalt kummaline. ja parlamendi suhtes tegelikult solvab, sellepärast et tegemist on tähtsa äh, nimekirjaga ja kui me vaatame seda nimekirja, siis äh, võib küsida, kas see kajastab meie kliimamuutuse vastase võitlusega seotud eesmärke. ma ei saa aru, milliseid kriteeriumeid on siin kasutatud tegemist on eelmise sajandi nimekirjaga. meil on vaja teistsuguseid projekte, hoopis teistsugust lähenemisviisi. ühenduslülid. loomulikult on meil vaja võrkudevahelist ühendamist. aga oleme gaasiprojektide massiviisilise edendamise vastu. ja need gaasikoridorid kakskümmend 20 äh, viis vabaühendust on esitanud äh, protesti Euroopa Investeerimispangale selle vastu ja aktivistid on pistetud trellide taha, sellepärast et nad on avaldanud meelt selliste projektide vastu, aga meie siin ei midagi, toetame muudkui neid äh, projekte. ka kahe tuhande kahekümne neljandal aastal läheb gaasitaristusse üks koma kuus miljardit eurot natukene seda on küll on vähendatud, aga põhimõtteliselt on poliitika sama nagu varem. meil on vaja selgelt rohkem investeeringuid taastuvkütusesse. me langetame siin otsuseid nimekirjade üle ja siin investeeritakse igale poole erinevatesse asjadesse, aga mitte sellesse, millesse peaks investeerima ehk taastus, taastuvkütusesse mina ei saa sellega küll kuidagi leppida ja minu meelest on lihtsalt häbiväärne, kuidas parlamenti koheldakse. ma pean tõesti ajapiirangutest kinni pidama, nii et äh, härra Berendsen, palun äh, üks minut teie küsimuse esitamiseks. suur tänu! ma tahtsin tänada teid selle tutvustuse eest tuleviku energia infrastruktuur peab pakkuma meile nii äh, varustuskindlust kui ka uute energialiikide kasutamise võimalust. ka energiapaneelid, päikesepaneelid peaksid olema seotud võrgustikuga. Äh, mõningates piirkondades on äh, just võimekuse ärakasutamine probleemiks sarnaseid probleeme tuleb ette ka teistes riikides ning peame mõtlema, kuidas me taastuvkütuseid, kütust saame paremal võimalikul moel ära kasutada. iseäranis, kui me räägime siin piiriületest hangetest, sellepärast et kui me sellele ei mõtle praegu, siis jäävad energiaeesmärgid saavutamata. härra Kaier, palun. suur tänu selle nimekirja saamisest saadik on, ehkki see on olnud väga napp aeg, on juba seda kritiseeritud. mulgi on paar küsimust, paar teemat, millest tahaksin rääkida. me kõik teame, et me peame äh, püüdlema süsinikdioksiidi heitme vähendamise poole ka oma ühishuviprojektides kuidas aga kavatsete vältida nõndanimetatud carbon lock-in olukorda? loen sellest töödokum-, loen seda töödokumenti siin ja leian, et torujuhtmeid ähm, võib kasutada ka teiste gaaside jaoks, nagu näiteks vesiniku jaoks aga seda on siin sõnastatud nii, et see oleks otse kui mingisugune soovunelm. kas see tähendab, et on võimalik siis neid torujuhtmeid kasutada teiste gaaside jaoks või peaks olema või võiks olema ja kuidas on naftagaasi torujuhtmetega? olen nõus nende kolleegidega, kes on tõstatanud küsimusi seoses äh, naftatoru juhtmetega, kas neid tõesti on vaja? võib-olla selgitaksite täpsemalt seda? võtke lehekülg üksteist, leheküljel üksteist ütlete, et CEF-ist ei saa seda rahastada, aga kui te ütlete, et need ei vasta CEF-i rahastamistingimustele, siis võib-olla võib eelarvest teisi vahendeid kasutada. härra Pekkarinen Yes. <clears throat> Thank you, madam chair. suur tänu. ka mina tahaksin keskenduda gaasile. me kõik teame, et süsinikdioksiidi äh, intensiivsus gaasi puhul on umbes kuuskümmend protsenti äh, söe süsinikdioksiidi heitmetest. rõhutasite gaasi kasutamist siiski väga ja kas äh, on see tõesti nii oluline või tulevikus võime kasutada neid torujuhtmeid ka biogaasi tootmises. ja võib-olla see on põhjus, miks seda gaasi on siin nii välja toodud. tegelikult äh, me ju teame kõik, et me peame süsinikdioksiidi heitmeid vähendama ja kui me iga päevaga kasutame <laughs> üha rohkem gaasi, siis ma arvan, et äh, on nende eesmärkide saavutamine küll suur probleem. vähemalt juhul, kui me kasutame fossiilgaasi. härra Kubilius, palun. aitäh tahaksin siin kiita komisjoni tehtud töö eest. olen täiesti nõus, et energeetika on seotud kliimamuutuse temaatikaga, aga tuleb mõelda ka julgeolekule ja geopoliitilisele julgeolekule ja äh, gaasitorujuhtmed ning erinevate riikide võrkude ühendamine, siis ähm, sellest rääkides äh, meenutagem Ukraina juhtumit. ja kui me räägime siin taastuvkütusest, siis pidage meeles seda, et selleks, et kasutada rohkem taastuvkütuseid, on äh, meil mõelda ka nõndanimetatud baseload äh, põlvkonnale, teie nimekirjas on päris selge prioriteet, olen ise Balti riikidest, Leedust, et äh, Balti riigid peavad olema teie arvates prioriteetselt seotud äh, Euroopa võrgustikuga, see on väga oluline meie jaoks äh, varustuskindluse seisukohast, aga ka geopoliitilise julgeoleku seisukohast. mina olen olnud peaminister ja ma tahaksin, et komisjoni roll oleks äh, nende projektide elluviimises äh, suurem. kui projekt, projekti elluviimine sõltub kolmest-neljast riigist ühes piirkonnas, siis äh, mõnikord on päris, päris raske riikide vahel kokkulepet saavutada selles osas, kuidas edasi toimida ja kuidas oma tööd nagu kord ja kohus teha milline on siis komisjoni roll teie arvates projektide elluviimisega seoses? härra Niinistö well,. aitäh, ma tegelikult ei tahtnud sõna, aga nagu poliitik <laughs> võin alati äh, sellest võimalusest kinni haarata. härra Borchardt, selgitasite üksikasjalikult oma ettepanekutes et äh, tahate üsna palju investeerida gaasi, aga ka mina tahaksin teada, äh, kui palju tegelikult projekte läheb, kui palju raha läheb ähm, konkreetselt, mitte ainult siis projektide osakaal ja kui asi puudutab gaasiprojekte, siis äh, me ei taha uusi investeeringuid, mis seoksid meid torujuhtmete kasutamise ajaks äh, fossiiltaristuga. Need peavad olema ikkagi sellised projektid, mis võimaldavad üleminekut rohelisele energiale, rohelisele gaasile. kui me investeerime gaasiprojektidesse, siis peame keskkonnasõbralikule gaasile üleminekut arvesse võtma ja kas komisjonil on selline kõikehõlmav seisukoht ähm, ja pilt sellest, kuidas seda tehakse. ja kas äh, projektide vähenemine aga on tingitud, tahaksin ma küsida sellest, et äh, komisjon on nüüd rangem või on liikmesriikidest äh, vähem ettepanekuid tulnud? Thank you, Madam Chair, and thank you to the representatives of the Commission for being with here, here. suur tänu, proua esimees ja suur tänu ka komisjoni esindajale, kes on tulnud täna siia meile selgitusi andma, me kõik oleme ühel meelel, et me peame liikuma puhtama energia suunas, see on selgemast selgem ning üheks oluliseks Euroopa ühendamise rahastu osaks on samuti seesama eesmärk. me peame ait-, jät-, jätma selja taha geograafilised väljakutsed me peame andma, viima energia turu lõpule ja andma tarbijatele samad võimalused igal pool, sõltumata nende geograafilisest asukohast. toon näite omaenda koduriigist, Malta ei ole seotud endiselt Euroopa gaasivõrgustikuga, meie, minu kodumaa on saar äh, ja sellega seonduvad äh, saartele omased äh, geograafilised raskused liikmesriigid peavad oma energiaallikaid mitmekesistama, aga taristu peab olema ka õige kõikides liikmesriikides, taristu peab olema paigas, nagu te õigusega ütlesite ning me peame kandma hoolt selle eest, et keegi ei jää teistest maha. olen valmis toetama ühishuviprojekte ning tahaksin omalt poolt toonitada, et Euroopa ühendamise rahastu on siin väga kasulik vahend. juhin tähelepanu ka sellele, et Euroopa Parlament on selle kasutamist toetanud kahel käel, kavatseb seda teha ka järgmisel mitmeaastase finantsraamistikuga seoses. proua Kropp. E, suur tänu. daamid ja härrad. proua esimees. proua van der Leyen kirjutas komisjon kirjutas oma kirjas energeetikavolinikule, et gaas on vaheetapp liikumisel taastuva energia suunas ning volinikukandidaat mainis seda ka oma kuulamisel. mind valiti Silishast Poolas ning äh, olen sellise avaldusega kahel käel päri. uued äh, energiaeesmärgid äh, on suureks surveks Poolale ning teistele riikidele meie lähipiirkonnas. meie jaoks on täiesti selge, et gaas on meie esimene samm kui me tahame saavutada soovitud eesmärke. oleme, me ei suuda oma energiasüsteemi muuta nii kiiresti, nagu teie seda tahate või meile peale surute. ma arvan, et siin on mõningaid kolleege kohal, kes on valmis kuulama kes ei ole valmis kuulama neid, kes on sotsiaalselt äh, äh, ähm, nii suutlikud. mõned teist paistavad, arvavad, et kliimaeesmärk on kõige olulisem ja inimesed peavad kuidagi lihtsalt iseendaga toime tulema. mõnikord rohelised ja keskkonnaaktivistid paistavad, hoolivad rohkem keskkonnast ja loodusest ning tahavad oma ähm, jalgealust kindlustada seda selle poliitika eest võideldes ja tallavad seda tehes vaeste äh,, vaesed endale jalgade alla meie Kesk- ja Ida-Euroopas, kui teie tahate, et meie lõpetaksime fossiilkütuste kasutamise, siis põhimõtteliselt äh, te ähm, sunnite meil äh, jooksma Venemaa käte vahele. Thank you, thank you uh, chair and thank you dep-. härra Kohver, aitäh. proua esimees, aitäh. peadirektor Borchardt, rääkisite kolmest äh, konkurentsivõime sambast, kolmest sambast konkurentsivõime, varustuskindlus, kestlikkus, aga kui me vaatame neid äh, projekte siin, siis kui tõesti see on Euroopa roheline kokkulepe, siis on meie olukord äh, raske ja jalgealune kuum. siin on suur osa nafta ning gaasiprojektidel. minu enda koduriigis äh, on Shannoni veeldatud maagaasi projekt punktina kolm selles päevakorras kirjas ning plaaniks on tuua sisse äh, Ameerika Ühendriikidest räpast kildagaasi Euroopa Liitu ja põhimõtteliselt ujutada selle räpase kildagaasiga üle kogu Euroopa, selle süsiniku jalajälg on nelikümmend neli protsenti suurem kui teiste kütuste puhul, nii et see on küll täiesti vales suunas minek. härra Borchardt, kes võtaks selle projekti sellest nimekirjast välja, kas liikmesriik peab seda tegema, antud juhul siis Iirimaa, või äh, Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament saavad äh, seda teha? mind huvitab vastus sellele küsimusele ning samuti tahaksin teada, kas on viidud läbi süsiniku jalajälje hinnang kõigi nende projektide puhul. aitäh, härra Kahve. härra Karem, palun. suur tänu ja aitäh selle sõnavõtu ja selgituste eest. kliimakriisi hetkel ei saa enam tegutseda nagu varem, jaanalinnupoliitikat ajada. igal aastal saame järjest uusi murettekitavamaid aruandeid aga üks koma vii-, kuus miljardit eurot on Euroopa Liit alates kaks tuhat neliteist juba suunanud fossiilkütustele läbi Euroopa ühendamise rahastu. peame oma investeeringud suunama hoopis nendele valdkondadele, kus saame võidelda kliimamuutustega ja tänasest tuleb lõpetada kõik need äh, finantseeringud, mis on vastuolus Pariisi kokkuleppega. eile ei suudetud saavutada kokkulepet selleks, et lõpetada investeeringud äh, fossiilsetesse gaasitaristustesse ning Euroopa Parlament äh, satub nüüd kaasosaliseks sellistes projektides ja samas komisjon räägib rohelisest leppest ja süsinikuneutraalsusest aastaks kaks tuhat viiskümmend, peab silmas pidama seda, et ühishuvide projektid peavad siiski kaitsma meie ühiseid huve, nii et kas olete valmis kuulama meie komisjoni erinevate fraktsioonide liikmeid ja kas olete valmis eh, nimekirjast kõrvaldama fossiilkütustega seotud eh, projektid? ei tohiks ja kas olete valmis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrust läbi vaatama selleks, et kriteeriume tugevdada, arvestades Pariisi kokkuleppeid, selleks et äh, fossiilprojektid enam valimist ei leiaks? Finally... suur tänu ja proua Paulus lõpetuseks. Thank you, chair, I will not. suur tänu, esinaine, ma ei hakka üle kordama, mis on juba öeldud, aga lisaksin mõned uued mõtted. sest varustuskindlus on siin nimekirjas ja mina näen, et komisjon äh, näeb seda varustuskindlust ainult, äh, ainult varustamise, aga mitte tootmise seisukohast. Äh, kaks tuhat kaheksateist tippkohtumine suvel, nagu me mäletame, Saksamaal ei suutnud, ei suudetud enam energiat toota, sest polnud enam jahutusvett. nii et kas me tegeleme sellega ja kas mõtleme selle üle, kuidas äh, varustuskindlust tagatakse kliimamuutuste kontekstis? ja teiseks, arvud, mida, mida esitasite ja mis on ekraanil siiamaani. siin on mitmed projektid, mis oleksid ühinenud. vähemalt paberil on see nii näha, viis koma üks miljard sai kuue koma kaheksa, mis iganes. nii et tegelik arv on väiksem ja kolmandaks rõhutaksin, et gaas ei ole madala süsinikusisaldusega kütus, sest kui me vaatame metaani näiteks ja kahekümne aasta pärast tema potentsiaali, see on kaheksakümmend viis korda suurem potentsiaal kui CO2-l. nii et äh, selle leketega seoses me saavutame sama äh, kliimaintensiivsuse kui süs süsiniku puhul. aitäh, sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud ja härra Burkhardt suur aitäh kõikidele küsimuste ja märkuste eest, paraku aeg, mul ei ole piisavalt aega üksi, ükshaaval vastata. võtan võib-olla esimese vastuste rühma ja siis mõned konkreetsemad küsimused. kõigepealt äh, äh, väljendati kriitikat selles osas, et saatsime dokumendi liiga hilja, aga oleks võime, oleksime võinud ka mitte midagi saata, sest dokumendid saime ise valmis ja tekkiski küsimus, et kas me saadame nad eelmisel õhtul ära või ei saada neid üldse, teades, et täna meil on see mõttevahetus ja otsustasime, et, et antud olukorras oleks ikkagi parem saata. ja nagu öeldud, see ei ole sugugi arutelu lõpp, see on hoopis algus. teine, mida ma tahaksin öelda, kuulsin siin mitmeid hääli ütlemas, et jätkusuutlikkus on tähtis mõned rääkisid varustuskindlusest ma ei osta seda ausalt, sest äh, komisjonil on vastutus kõiki kolme eesmärki järgida energiapoliitika osas, mis on jätkusuutlikkus, varustuskindlus ja, ja taskukohane hind ja need kõik peavad olema tasakaalus ja need, neid kõiki tuleb nende poole pürgida loomulikult meie kliimapoliitika valguses. Pole mingit kahtlust selles ja see ongi väljakutse tulevikule mõeldes, et kuidas need kolm eesmärki, mõned on rääkinud siin trilemmast, kuidas need kõik omavahel kokku sobitada ja kuidas see viia vastavusse meie rohelise leppega ja see on väljakutse, äh, mis seisab uue komisjoni ees ja me kindlasti jät-, jätkame selle tööga, aga nüüd suur äh, teema siin kõne, arutles, aruteludes, mida, millele paljud viitasid. liiga palju gaasiprojekte ja kas seda arendada või mitte, ma ei hakka enam sellest kokkuvõtet tegema, kuid ma tahaksin, et te mõistaksite, et tuleb võtta olemasolev olukord ja tulevane olukord ja mida me siin praegu arutame, äh, selle nimekirja juures on olemasolev olukord, sest enamus gaasiprojekte on nimekirjas olnud algusest peale, esimesest nimekirjast peale. nagu härra Krasnodemski ja härra Kubilius ka õigus, õigesti ütlesid, energiavarustuskindluse küsimuste tõttu ja ärgem unustage, et kolm-neli aastat tagasi oli meil siin suur arutelu gaasikriisi teemal, sõltuvuse teemal, Vene impordi puhul eelkõige ja Energialiidust rääkisime, sellest algatusest seal oleme väga selgelt pannud kirja infrastruktuuri mitmekesistamise, varus, tarnijate var-, mitmekesistamise, see on meie poliitikas sees. ja nüüd gaasiprojektid on otsene vastus sellele poliitikale. ja nüüd, äh, kus me hakkame fookust nihutama varustuskindluselt äh, kestlikkusele, kaotame need projektid ja minu arvates ei ole see õige lahendus. nagu härra Klook, nagu proua Klokk ka ütles ja mida on öelnud ka proua von der Leyen, meie jaoks on selge, et äh, ettenähtavas tulevikus äh, kümne aasta lõikes on meil endiselt vaja maagaasi ka kas või ainult selleks, et võimaldada nendel riikidel, kes vägagi sõltuvad endiselt veel ähm, söe põhisest elektri tootmisest, et nendel oleks võimalus äh, söe kasutamisest kiires, kiiremas korras väljuda ja hakata kasutama gaasi, sest need riigid ei ole suutelised äh, me selle sajaraamistikus me kõik tahaksime, et loobutaks söe kasutamisest ja nad ei saa oma varustuskindlustust tagada taastuvenergiast praeguses kontekstis, see on olemasolev nimekiri ja me ei saa võtta selliseid projekte, mida on osaliselt rahastatud, osaliselt edendatud, lihtsalt nimekirjast välja ja öelda, et ei, et see oli nüüd eilne päev, nüüd me vaatame homse poole. ei, see on olemasolev nimekiri. me kõik oleme aga öelnud samas, et me peaks olema rohkem kliima sõbralikud, jah, te olete, ma olen nõus, see on meie tulevik. kuid kolm peamist eesmärki peavad olema vastavuses äh, rohelise leppega ja samuti infrastruktuur peab olema vastavuses äh, ja investeeringud, kuidas me sisuliselt seda teeme ja nagu Peterson ka ütles, kuidas me seda teeme äh, kriteeriumide põhjal. ehk siis sisuliselt on selge, et tulevased gaasiprojektid peavad olema mitme eesmärgiga see peab olema osa nõuetest, et äh, need uued infrastruktuurid äh, neid äh, peaks saama kasutada ka biometaani, vesiniku, teiste roheliste gaaside transpordiks. ja kuna kas me ja kas meie partnerid sobivad vesinikuga kokku vast-, ei, nad ei, ei paraku, nad veel ei ole valmis kõik, sest on selline teistsuguse ainega erosioon on ka kiirem, kui me paneme torudesse vesinikku. aga siin peaksime me ka nimekirja ja Euroopa ühendamise rahastuse avama uut tüüpi ähm, gaasidele meie torujuhtmed selleks, et tulevikus rohelised gaasid saaks hakata seal liikuma ja see on ka taskukohase hinnaga seotud, seda siin ei mainitud. sest äh, me teame, et kõige kulutõhusam infrastruktuur on selline, kus me üritame kombineerida äh, soojuse ja gaasi võrgustikke. see on tehtav, kuid see võtab aega. ja homme me seda valmis ei saa. kuidas seda teha? hetkel me hindame üleõpilaste võrgustike raamistik, äh, määrust äh, hindame, edastame selle parlamendi koos konkreetsete ettepanekutega järgmise aasta lõpuks. ja minu arvates on see suurepärane võimalus äh, teha seda, mida ma just kirjeldasin komisjoni seisukohana ja see on võimalus arutada, mida te õigusega olete Äh, soovinud, ehk siis uurida, kus on jätkusuutlikkuse ja kliimamõju hinnang. kindlasti on, on see hetkel tegemata ja see on puudu vahel meie kriteeriumite kataloogis, see kindlasti tuleb äh, siia puuduv lüli selles ahelas. keegi rääkis naftaprojektidest. ma olen nõus. sellel ei ole äh, kohta BCI nimekirjas, see on minevik ja see tuleks sealt kõrvaldada, kuid see on endiselt äh, TEN-i määruses, nii et see tuleks sealt välja võtta. minevikus oli see seotud rafineerimistegevusega, kuid seda meil enam vaja ei ole, rafineerimine peab muutuma roheliseks, samuti ka nemad peavad äh, e-kütustega, sünteestiliste kütustega, selliste asjadega tegelema ja mitte tootma naftapõhiselt selle kohta ka küsiti Euroopa ühendamise rahastuse kohta. minu teada ei ole võimalik see rahastamine Euroopa Liidu vahenditest äh, NAFRA struktuuriprojektidele. rahastamise kohta küsiti. proua Ervan, te, teil on muidugi õigus, ma ütlesin ka ise arvude kohta kui on kaks projekti ja lisatakse veel või üks või kaks, siis tuleb suurepärane protsentnäitaja. sellepärast ma selle suhtarvu tõingi välja. see on parem, aga suhtarv ei näita, et me oleme projektid kokku pannud. keegi küsis, kas see tuleb sellepärast, et liikmesriigid on loobunud projektidest. ei, seekord komisjon oli karm ja, ja õigusega me pidime võitlema selleks, et projekte välja saada proua Kutaja rääkis ühest projektist, mille tõesti võtsime välja nimekirjast. see on gaasiühendus Malta-Itaalia vahel. ja võin öelda, et siin võib-olla esimest korda võtsime jätkusuutlikkuse kriteeriumi äh, esmatähtsana ja miks me selle välja jätsime, sest me ei rahastamise poolelt, see on BC nimekirjas, kuid kuid miks me ei soovinud enam rahastada? sellepärast, et rahastamise ettepanekus ei olnud selge, mis on tulevane Malta strateegia. Äh, teil on ühendus Itaaliaga juba olemas. Teil on LNG terminal äh, merel ja nüüd te tahate veel maagaasi torujuhet. riiklikus kliima- ja energiakavas teie protsent, mida te tahtsite taastuvenergia osas, oli suhteliselt äh, tagasihoidlik, nii et kõik see kokku on viinud meid järeldusele, et me ei peaks tegema selle projekti osas rahastamisettepanekut, sest on täiesti ebaselge, mis on teie kavatsus selle torujuhtmega. kas see oli nokil, nagu siin öeldi, sest see ongi oht. sest kui te vette sellise torujuhtme praegu panete, siis jääb sinna viiekümneks aastaks. nii et kui me vaatame tulevikku, siis tekibki probleeme sedasorti projektidega, mida, millest tuleb rääkida ja ka räägime. ja kindlasti äh, peaks sellest saama mitmeeesmärgiline torujuhe, kui äh,, kui ta tahab saada toetust äh, rahastamist tulevikus, nii et nimekirjas ta on. veel mõned projektid oleme nimekirjast välja võtnud, sest nad ei, ei sobi sinna, nii et me hindasime tõesti ükshaaval neid. ja ilma mõjuhinnanguta isegi üritasime jõuda õigetele järeldustele. ja räägiti ka Euroopa Parlamendi osalusest kõigepealt. Euroopa Parlamendi osalus loomulikult selles menetluses, äh, mis on delegeeritud akti menetlus, see on lepingutes kirjas, ehk siis Euroopa Parlamendil on järelevalveõigus ja komisjon äh, saadab äh, lõplikult vastu võetud delegeeritud akti. aga see on tõsi ja te mainisite Arias Kaniete voliniku kirja ja komisjon on seisukohal, et parlament peaks olema kaasatud juba nimekirja väljatöötamisse juba varases staadiumis ja seepärast avasime regionaalse grupi selleks, et parlamendiliikmed võiksid osaleda või assistendid või parlamendi esindajad. see oli avatud ja mõned ka kasutasid seda võimalust, teised mitte, võib-olla peaks, saaksime parandada seda menetlust, kuid äh, läbi kogu selle protsessi, millal iganes meil olid äh, seminarid, kohtumised, olid need avatud ja saadeti kutse ka Euroopa Parlamendile ja nagu öeldud, see ei ole, et te ütlesite, et see pole läbipaistev, kuid tegelikult need olid kõik, neid kanti kõik internetis üle. ja konkreetne küsimus on ühilduvuse, ühenduse eesmärgi kohta Prantsusmaa ja Hispaania vahel. jah, kaks koma kaheksa ütlesite, see ei ole tõepoolest rahuldav ja meil on palju CEF-i raha, äh, millega on rahastatud Biskaia lahe kaablit. see on üks meie olulisemaid projekte. ja see juba kahekordistub, kuid see ei ole rahuldav. Äh, mitmel põhjustel ja põhjusel üks nendest on see, et ähm, äh, ühiskond, inimesed on vastu, nad ei taha näha rohkem kaableid, äh, mis läheks läbi Püreneede ja peame seda võtma tõsiselt, sest äh, ka tulevase infrastruktuuri jaoks on see kasvav mure, äh, mida projektide edendajad peavad silmas pidama, et kodanikud tuleb arvesse võtta juba varasemas staadiumis, selgitada, mida kavatsetakse teha. mitte siis, kui projekt on juba, on juba lubade saamise etapis siis olen nendele juba vastanud. I think uh, I have done mulle tundub, et olen enamusele küsimustest vastanud, ma loodan. ja oli ka Schengeni kohta küsimus. aitäh selle küsimuse eest. see on tõesti hea näide selle kohta, äh, milles tänased probleemid seisnevad, ka komisjoni jaoks. Äh, tuleb mõista, et äh, BCI protsess on alt üles liikuv liikmesriikide poolt algatatav, see läheb läbi regionaalsete gruppide ja nii edasi. komisjonina, kui see meieni jõuab siis me peame teatud selgeid eeskirju järgima. me ei saa jätta projekti nimekirja, kui üks liikmesriik näiteks on sellele vastu ja selliseid juhtumeid on olnud, seekord oli. teisest küljest, kui keegi vastu ei ole ja teeme kulu-tulu analüüsi ja tulemus osutub äh, positiivseks sotsiaalse heaolu suhtarvu osas, siis hetkel, sellisel hetkel oleme kohustatud selle võtma seda mainis ka härra Peterson. ja ma olen nõus, et siin on puuduv lüli meie süsteemis, et meil tulevikus projektide jaoks peaks olema ka reaalne hindamine ja järelevalve kliimapoliitikaga kokkusobivuse osas. ja tõin ka konkreetse näite, mis tähendab seda, et kui meil, meil ei saa olla lihtsalt maagaasi torujuhe, seal peab olema mitu kasutusvõimalust. ja peaksime intensiivistama digitaliseerimist olemas, olemata võrkude puhul, nutikamaks muutmist. Need kindlasti viivad meid edasi. ja lõpetuseks võib-olla, kuivõrd seda ka mainiti Höki NLG terminal ja äh, sidusrühmade osalus koha peal. köökiga tõesti see probleem oli. ja kolleegid minu direkt-, peadirektoraadist äh, tol ajal äh, käisid koha peal, sest tõesti seal see sisemine probleem oli üritasime kuidagi seda tasakaalustada sellega, et käisime ise kohal peal ja kuulasime nägemusi ja selgitasime, mida meie arvame Körki NLG terminalist. asi ei ole mitte terminalis endas, sest see on väga oluline infrastruktuuriprojekt kogu piirkonna jaoks. aga see viis, kuidas kodanikuühiskond, sidusrühmad osalesid sellel konkreetsel juhtumil ei olnud rahuldav. ja võib-olla peaksimegi tõsisemalt mõtlema selle üle, kuidas seda paremini korraldada, et kodanikuühiskond saaks paremini osaleda ja siinkohal lõpetan. aitäh. igatahes lõpetasite positiivsete lubadustega just viidates kodanikuühiskonnale. suur tänu sõnavõtu eest, suur tänu kolleege kuulamast nagu direktor Borchardt ütles, see on protsessi algus. nii et näeme, kuidas koos edasi liikuda. tänan veel kord, härra Borchardt ja ootama teid äh, osalema teistelgi aruteludel meie komisjonis So dear colleagues, if you can. head kolleegid. Ähm, paluksin nüüd äh, pisut rohkem distsipliini. paluksin teid kohtadele asuda. Äh, ja siis me saame liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on mõttevahetus komisjoniga eel on seismas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konverents ja meiega on täna härra Andreas Kais, kes on spektripoliitika üksuse juhataja Euroopa Komisjonis, kutsusime ta selleks, et temaga mõtteid vahetada enne äh, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konverentsi, mis toimub Egiptuses äh, Sharm el Sheikhis kahekümne kaheksandal oktoobril ja jätkub siis praktiliselt kuu aega ilm, ilmselt äh, selle konverentsi mõju kindlasti huvitab teid, mis äh, võiks olla Euroopa Liidu elektroonilise side poliitikale, kaasa arvatud 5G spekter ja samuti Euroopa Liidu kosmosepoliitika. et äh, annaksin teile sõna, härra Kais, lühikeseks sõnavõtuks ja siis kolleegid saavad esitada küsimusi. palun, härra Kais. suur tänu, proua esinaine. tere hommikust daamid ja härrad. Äh, mul on väga hea meel äh, uuematest uudistest rääkida ja mõtteid vahetada. räägiksin protsessist, sisust, Euroopa Liidu rollist, mis meil on ülemaailmsetel raadioside konverentsidel. rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit, ITU, on äh, ÜRO allorganisatsioon amet ja tema korraldabki neid rahvusvahelisi raadiosidekonverentse, seal on üle kolme tuhande delegaadi saja ühekümne kolm, üheksakümne kolmest ÜRO liikmesriigist ja tekib küsimus, miks kolm tuhat inimest tahavad arutada nii tehnilist küsimust nagu spektri poliitika ja väga keerulisi küsimusi, neil on üks ühine äh, mure tõepoolest, kuigi nad on väga erinevad inimesed sest on, seal on liikmesriigid, on aga ka äh, sektori liikmed, kes on äh, telekomiettevõtted, satelliitide äh, opereerijad, seal on sõjalised rakendused, kõikidel nendel on vaja spektri sagedusribasid selliselt, et need omavahel ei kattuks ja selleks, et nad saaksid rahuldada oma vajadusi ülemaailmsete konverentside ülesanne on ajakohastada raadioeeskirju ja raadioeeskirjad on leping, mis äh, tegeleb piiriülese spektri kasutusega, spektrid ei peatu piiridel. Neid äh, saab pikkade vahemaade taha edastada ja sellepärast võib tekkida ka interferents, kui spektri kasutuses ei ole kokku lepitud ülemaailmne raadiosidekonverents toimub iga nelja aasta tagant umbes. ja tegelikult on see kulminatsiooniks pikale ja intensiivsele ettevalmistusprotsessile, mida tehakse riikide ja regioonide tasandil. viimane konverents toimis aastal kaks tuhat viisteist ja peatselt pärast seda algasid juba ettevalmistused käesoleva aasta konverentsiks. ja ei, mitte ainult liikmesriigid ei osale vaid erinevad sidusrühmad, keda mainisin juba enne. Need kõik osalevad ka ettevalmistustöös. ülemaailmsed raadiosidekonverentsid ei ole kuidagi poliitilised, ei toimu seal poli-, riikide kõnesid või äh, tipptaseme esindajaid, äh, väga palju erinevaid päevakorrapunkte ja mis kokkuvõttes viivad selleni, et viiakse sisse muudatused raadioeeskirjadesse. ja mis need on, need raadioeeskirjad? seda ei pea küll tingimata läbi lugema, aga see, mis teil siin on, siin on äh, tabel, kus on kolm tulpa, äh, mis kujutavad maailma erinevaid piirkondi. kõigepealt äh, piirkond üks on Euroopa ja Aafrika, piirkond kaks on Ameerika, siis Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ja põhimõtteliselt see ongi äh, raamistikuks ja minnakse väga üksikasjalikuks, äh, lepitakse kokku tehnilistes üksiasjades, selleks et vältida interferentsi. ettevalmistusest rääkides ja protsessist rääkides, kuidas see siis kõik toimib. ITU liikmed, äh, valitsused, sidusrühmad koostavad uuringuid alustavadki, nagu öeldud, peatselt pärast eelmise konverentsi lõppu. ja mm, äh, teostavad uuringuid, teevad järeldused, mis äh, tegelikult pannakse kirja raportisse, mis edastatakse äh, konverentsile, tegemist on väga tehnilise raportiga, millega, mida nimetatakse ettevalmistavaks raportiks ja mis läbirääkijatel võimaldab saada ülevaate sellest, mis on teiste nägemused. ja nii äh, siis erinevate päevakorrapunktide puhul on erinevaid meetodeid, kuidas nendega tegeldakse ja näed, näe-, nähakse juba ettevalmistus ette, etapil, millised riigid äh, soo-, toetavad milliseid meto-, metoodikaid nii et ettevalmistustöö käib ITU-s, aga ka samas Euroopa tasandil. ja peamiselt tegeleb sellega CPT, mis on Euroopa postiside ja telekommunikatsiooni administratsioonide konverents, nelikümmend kaheksa liiget, põhimõtteliselt kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka teised nagu Venemaa, Türgi, kes geograafiliselt kuuluvad Euroopasse. Nad annavad sisendit konverentsile lepitakse kokku Euroopa ühistes positsioonides. see ei tähenda tingimata, et kõik nelikümmend kaheksa äh, liikmesriiki toetavad neid, neid võib olla palju vähem, nii et seal võib CPT-s võivad olla ka erimeelsused ettepanekute või ühisseisukohtade osas. ja need edastatakse siis äh, jällegi omakorda ITO-le ja ülemaailmsele raadioside konverentsile. mis on aga Euroopa Liidu roll kogu selles menetluses? kõigepealt Euroopa Liit ei ole täisliige ITU-s, Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni Liidus. teiste sõnadega, ta ei saa teha ettepanekuid, läbi rääkida, hääletada. seda saavad teha liikmesriigid eraldi. kuid teisest küljest on selgelt valdkonnad kus äh, muudatused raadioeeskirjadesse, mis kujutavad ennast lepingut, kuidas see saab mõjutada Euroopa Liidu õigusakte? ja selle kohta on lepingus ka artikkel kakssada kaheksateist lõige üheksa, kus äh, rõhutatakse, et kõik liikmesriigid peavad ühtselt läbirääkimisi tuginedes siduvale otsusele, mis on nõukogu otsus mis vastavalt koostatakse ülemaailmseks raadioside konverentsiks ja see on ot siduv otsus. nii et kuigi CIPT-s võivad olla erimeelsused meie Euroopa Liiduna, siiski läheme läbirääkimistele ühtse plokina, tagamaks, et me, meil oleks ka piisavalt kaalu läbirääkimistel millised need äh, seisukohad siis on? Need puudutavad rida teemasid, need on ainult äh, osad teemadest, mida arutatakse konverentsil, aga need on sellised teemad, kus äh, me näeme, et, et konverents võiks mõjutada õigus, Euroopa Liidu õigusakte, merendusteemad, ohutus, mereliikluse haldamine, lennunduse teemad jällegi ohutus, e, e, inimelude kaitse, intelligentsed transpordisüsteemid. väga tähtis rahvusvahelised, rahvusvaheline mobiilside, 3G, 4G, 5G arutelud, kindlasti olete teadlikud ka nendest. siis nimetatud kohaliku ala võrgustikud ehk wifi võrgud, kus me tegeleme täiendavate spektriribadega, siis mobiilsatelliitsüsteemid, mis valdavad ühendust internetiga, kui me oleme lennukis. ja siis järgmise äh, raadiosidekonverentsi agenda, mida arutatakse juba sellel konverentsil ja mis ka kokku lepitakse. nii et me oleme oma seisukohad Äh, niisiis sõnastanud, mis on vastavuses ka CPT vastava Euroopa ühisseisukohaga ja mida liikmesriigid on toetanud. mida aga raadioeeskirjad teevad või ei tee? raadioeeskirjad on kõrgel tasemelised, nad on raamistikuks äh, sellele, kuidas ITO kasutab äh, sagedusribasid selleks, et tegeleda piiriüleste küsimustega, nagu näiteks kahjulikud interferentsid raadioeeskirjad tavaliselt võetakse vastu konsensuse alusel ja liikmed äh, arutavad pikalt selleks, et saavutada kokkuleppeid kas joonealuste märkuste läbi või leppides kokku tingimustes selleks, et saavutatakse konsensus. see toestab, toetab mastaabi säästu äh, kuid ei seata standardeid äh, seadmete jaoks üksikasjalikult, ei, ei äh, lepita kokku selles, mida tehakse liikmesriikide tasandil, ehk siis et ka pärast seda, kui need otsused on langetatud, on vaja harmoneerimist Euroopa Liidu tasandil, et oleks teada, et milliseid sagedusribasid kasutatakse näiteks 5G puhul ja mis ajal, mida kasutatakse wifi jaoks või asjade interneti jaoks Need on juba üksikasjalikumad otsused ja nendes ei lepita kokku ITU tasandil. ja siin on viimane slaid, mis siis saab äh, pärast konverentsi, komisjon hindab konverentsi tulemust, teeb oma ettepanekud, kuidas protsessi parandada ja ja algab siis ka uue ülemaailmse raadiosidekonverentsi ettevalmistamine, mis peaks toimuma aastal kaks tuhat kakskümmend kolm. ma arvan, et ma siinkohal lõpetaksin. ja kui oskan, vastaksin hea meelega teie küsimustele. või teie märkustele uh,. suur tänu, härra Kais, esimene kõneleja proua Kõrval suur aitäh selle in-, info eest. rõhutaksin Euroopa Liidu harmoneerimise tähtsust nendes küsimustes ja küsiksin, kas te võiksite konkreetsemalt selgitada, milline on mõju, kui seda üldse on, 5G osas? konverents, milline mõju on konverentsi järeldustel 5G, 5G arendamisele ja, ja kuidas äh, on see seotud kolmandate riikidega? aitäh, proua Solis-Peres. Thank you um,. Thank you for your explanation uh,. I have a. aitäh, aitäh teile selgituste eest. ma tahaksin küsida, äh, kus asub spektripoliitika 5G tehnoloogiates? on teatatud, et äh, Nad jagavad kohalike võrkude vahel selle sageduse kolme koma seitsme ja kolme koma kaheksa megahertsi vahel. see määratletakse, määratakse huvitatud ettevõtetele, VKE-dele vastavalt huviavaldusele. arvestades seda, kui oluline on 5G äh, asjad internetis, tööstuses ja tööstuse arengus, siis kas te saaksite meile öelda, kas komisjon kaalub võimalust tuvastada äh, spektrum äh, 5G rakendamiseks, nagu Saksamaal on tehtud. Uh, ja härra Buchner, palun. Vielen Dank. Ich wollte äh, zuerst einmal fragen, äh, Sie haben gesprochen. suur aitäh. esiteks äh, on mul küsimus järgneva kohta. Te rääkisite, kuidas erinevad äh, piiriülesed erinevad kasutused samas spektrumit ei ole võimalik äh, erinevatel otstarvetel kasutada. see puudutab ainult äh, sagedusi, mis jäävad alla kaheksakümne megahertsi ja kõik muu on põhiliselt äh, kohalik. ja kõrgemad sagedused on ainult paarsada meetrit, seega ma ei ole aru saanud, miks seda tuleks arutada rahvusvahelisel foorumil. loomulikult oluline on see, mida te rääkisite mobiilside kohta me ei taha mobiiltelefoni kasutada mitte ainult Saksamaal, vaid tahame seda kasutada ka näiteks Jaapanis. ma arvan, et me peaksime sellistes kasutusotstarvetes kokku leppima ja nüüd ka merel kasutamine, erinevate sageduste erinev kasutamine kaheksakümnest megahertsist kõrgemal, see ei ole minu jaoks väga selge praegu. Someone else? kas on veel keegi? kui ei, siis palun, härra Kass suur aitäh! kõigepealt esimene küsimus, mis puudutas äh, mõju 5G-le ja mida konverents äh, selles teemas ära saab teha. nagu ma alguses ütlesin, siis päevakord on juba paigas, me teame täpselt, mida 5G kohta arutama hakatakse. praegu need sagedusalad mida uuritakse ja mis tuleks määrata 5G-le või siis IMT-le, nagu seda äh, IT-uus nimetatakse. Need on sagedusalad, mis on väga-väga kõrged, nii-öelda millimeetri lainesageduse spektris. Need algavad kahekümne neljast gigahertsist ja lähevad sealt ülespoole. Need on väga kõrged sagedused konverents kavatseb kokku leppida selles, milliseid konkreetseid sagedusalasid kasutatakse 5G jaoks tulevikus. see ei mõjuta neid spektreid, mis meil juba on madalamal sagedusel, mida me kasutame kaks, kolm ja 4G jaoks, aga see on uus spekter, millel on need konkreetsed omadused, et see võib, võimaldab äh, tagada väga kõrge kiiruse, sest me räägime väga kõrgetest sagedusaladest. me uurime konkreetseid sagedusalasid ja üks keerukaid probleeme, mis konverentsil arutusele tuleb, on see, et spektrumi määramine 5G-le tähendab seda, et ka teised teenused võivad olla mõjutatud sest see ei tähenda, et seda spektrumit ei kasutata. seega näiteks meil võib olla olukord, kus me räägime näiteks äh, tehnilistest tingimustest, äh, millele 5G äh, seadmed peavad vastama. see võib kaasa tuua tööstusele suuremad või väiksemad kulutused selliste seadmete tootmiseks. mida rohkem me teisi teenuseid kaitseme, seda suuremad äh, kulud kaasnevad äh, nende seadmete tootmisega, mis äh, seda kaitset järgivad. teisalt me peame ka meeles pidama, et 5G tegevust tuleb tasakaalustada teiste teenustega, mis on mõjutatud. näiteks kahekümne kuue gigahertsi sagedusala puhul, mis on üks olulisi sagedusalasid, mida me 5G puhul kaalume, siis seda kasutatakse satelliitteenuste ja maa uurimise jaoks, sealhulgas Kopernikuse programmis. seega me peame leidma õige äh, kaitsetasakaalu ühest küljest kliimamuutuse poliitika ja teisest küljest äh, sidepoliitika vahel. sest see, millised piirmäärad me kehtestame, mõjutab äh, näiteks Kopernikust, satelliitprogramme ja nende teenuste suutlikkust teostada maaseiret äh, ilma äh, sekkumiseta. see mõjutab ka seda, kuidas, äh, milline on satelliitide täpsus näiteks ilma ennustamisel. seega selle taga on kindlasti oma poliitika. teine küsimus esitati konkreetse sagedusala kohta, mida kasutatakse Saksamaal tööstusliku 5G jaoks kolm koma seitse kuni kolm koma kaheksa gigahertsi. raadioside konverentsil ei arutata nii üksikasjalikke aspekte. spektrite määramine on liikmesriikide pädevuses. eelmistel aastatel oleme väga pikalt asja arutanud, me leppisime kokku, kokku äh, elektroonilise side koodeksis, äh, milline on liikmesriikide ja milline on Euroopa Liidu roll. põhimõtteliselt äh, on liikmesriikide ülesanne spektrumit määrata. seega, kui Saksamaa ütleb, et ta tahab kolm koma seitse kuni kolm koma kaheksa gigahertsi teha kättesaadavaks just sellise konkreetse tööstusliku eesmärgi jaoks, siis see on liikmesriigi otsus. ja meil ei ole Euroopa tasandil kavatsusi midagi sarnast teha. aga loomulikult me teeme tihedat koostööd liikmesriikidega selles osas, kuidas need spektrid kättesaadavaks teha, sest ilmselgelt see mõjutab tööstust ja mastaabisäästu. kindlasti on mõjud ka sellel, kui me jätame spektri ühe konkreetse kasutaja jaoks, sest kui see on mõeldud ainult ühele kasutajale, siis äh, see suurendab äh, kulusid äh, teiste kasutajate jaoks, kes soovivad äh, spektrit saada. ja viimane küsimus äh, puudutas interferentsi sekkumist. kas see toimub ainult allpool teatud megahertsi, te mainisite kaheksakümmend megahertsi sagedust, nii see ei ole. loomulikult, mida kõrgem sagedus on, seda väiksem on see äh, vahemaa, mida raadiolained suudavad katavad, seega kui me edastame signaali piiri lähedal, siis see mõjutab ainult äh, väikest ala äh, piiri lähedal ja seda väiksem ala, mida kõrgem on sagedus. näiteks kaheksasaja või seitsmesaja megahertsi sagedus, millest me oleme juba rääkinud näiteks ringhäälingute ja mobiilvõrkude interferentsiga seoses, siis see ala võib olla kuni tuhat viissada kilomeetrit, aga see on päris suur ala, mida inter-, interferents võib mõjutada. samuti tuleb meeles pidada, et mõned nendest rakendustest, äh, millest me räägime, ei ole ainult maapealsed, seega meil on rakendusi ka õhus. seega interferents õhust maale võib olla oluliselt suurem või näiteks satelliitsüsteemid. Need töötavad äh, palju kõrgema spektrisagedusega ning ka neid tuleb kaitsta, mitte ainult riigipõhiselt, vaid äh, nendel satelliitidel on äh, jalajälg, mis on väga suur, see võib katta kogu maailmajagu või isegi olla ülemaailmsed. ning sellisel juhul ükskõik, mida me maa peal teeme, võib mõjutada õhus olevaid satelliite sest äh, satelliidi vastuvõttev osa on väga tundlik igasugustele signaalidele. ja me peame tagama, et selliseid olukordi ei teki. siin on ITU roll öelda, et me oleme selle sagedusala jätnud sellele satelliitsidele, seega seda äh, ala ei tohi kasutada teist sorti äh, side jaoks, aga ülejäänud sagedusala on võimalik kasutada näiteks mobiilside või ringhäälingu äh, teenuste jaoks ma loodan, et suutsin teie küsimustele vastata, suur aitäh! aitäh, härra Kass! kas äh, kolleegid, teil on veel mõningaid küsimusi? kui ei ole, siis meie järgmised koosolekud toimuvad üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal novembril, aitäh!